ega aega siin kaotada pole. nimelt inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumiste juhtumite arutamine kodukorra artikli sada kolmkümmend viis järgi. esiteks räägime alpinismiga isikute olukorrast Aafrikas e. ja esiteks saab sõna arvamuse koostaja härra Tannok, palun ja ütlen tere tulemast ka proua Megarinile. lugupeetud juhataja, tänase resolutsiooni ettepanekuga käsitleme me albiinode eh, olukorda Malawis, aga see probleem ei ole ainult Malawis, vaid ka paljudes muudes Aafrika piirkondades ma kuulsin et, et üheksakümmend kaheksa protsenti nendest inimestest, kes kannatavad albinismi all, surid enne neljakümneaastaseks saamist. sageli on neil nahavähk, aga sageli satuvad nad ka vägivallaaktide ohvriks albiinode vastu ja neid vägivallaakte on liiga, liiga palju. kuuskümmend viis vägivallajuhtumit kahe tuhande neljateistkümnendast aastast alates albiinode vastu. Äh, usk ja ebausk, selle kohta, et albiinod toovad kaasa halba, halba õnne ning et nende äh, kehaosadel on tervendav mõju, on tekitanud sellise äh, vägivaldse ja vaenuliku õhkkonna, et albiinod on ohus. sotsiaalne häbimärgistamine, äh, et ei hoiab nende tööd, oleb neid tööturul tõrvi-, tõrjutuna äh, ja nad on teiste perekonnaliikmete kõrval äh, madalamal positsioonil. kindlasti tuleks äh, viia läbi haridusprogramme ning kriminaalõiguse vallas tuua kohtu ette need, kes on rünnanud albiinosid mul on väga hea meel Euroopa konservatiivide reformismide, reformistide üle, et oleme tõstatanud selle teema Euroopa Parlamendis ja mul on väga hea meel, mina ise olen arst hariduselt ja mul on väga hea meel, et arstina saan alla kirjutada sellele resolutsiooni ettepanekule. suur tänu ja nüüd saab sõna proua Haiboh. suur tänu, proua juhataja. albinismiga inimeste vastane vägivald on täiesti arusaamatu. pigmendihäiritega inimesed, kes elavad vaesemates riikides, kannatavad sotsiaalse tõrjutuse all ja üsna tihti on silmitsi väga praktiliste probleemidega, nendel ei ole piisavat juurdepääsu tervishoiuteenustele, seda ütles ka hetk tagasi härra Tšanok, ja tihti ei ole neid juurdepääsu ka kõigile lihtsamatele vahenditele, näiteks nagu päikesekaitse. üsna tihti kannatavad nad selle pärast äh, palju rohkem nahavägi all, Tansaanias üheksa üheksateistkümnest äh, albinost sureb enne täisealiseks saamiseks. selle vähemuse diskrimineerimise juurde tuleb äh, veel lisada vägivallalaine, neid äh, sandistatakse või tapetakse sellepärast, et see on seotud teatud usundiga, lapsi tapetakse. Need inimesed elavad hirmus, mida me ei suuda endale ette kujutada ja ainuüksi Malawis on kümme äh, inimest äh, mõrv, elab mõrvaohus praegu. me peame mõtlema potentsiaalsetele ohvritele, neid paremini kaitsma, palju paremini kui seni. ja ma tervitan seega äh, seda, et on ette nähtud Malawis, Tansaanias valitsusepoolsed meetmed nüüd nende inimeste kaitseks, aga ka ÜRO-s, et on võetud regionaalseid algatusi ja et on tagatud nüüd ka paremate tavade vahe, vahendamine. ma tervitan seda tõesti ja ma loodan, et Euroopa Liit saab seda omalt poolt ka toetada näiteks kui tehakse koolitusi inimõiguste alal politseinikele, ja kui selgitatakse ne-, neile seda problemaatikat, siis on tulemused ilmselt ka tulemas. mul on väga hea meel, et Euroopa Parlament on äh, nendele inimestele täna andnud hääle. ja ma tõesti loodan, et tulevikus äh, ei pea me enam võtma vastu ühtegi resolutsiooni sellel teemal, et see vääritu äh, käitumine lõpeb ja et inimesi aidatakse. köszönöm képviselő asszony, Korao képviselő úr következik egy percben üheks minutiks saab sõna kolleeg Korao. suur tänu, lugupeetud juhataja, tere hommikust kõrgele esindajale ja albiinadest rääkides Malawis ja Aafrikas üldisemalt, siis see olukord on absurdne Nad kannatavad äh, igasuguse vägivalla all, nende kehasid moonutatakse, neid mõrvad, mõrvatakse ja nad elavad pidevas mõrvaohus, nagu proua Hoibuh äh, ütles. Nende kehaosasid müüakse äh, üüratute summade eest naisi vägistatakse, sellepärast et arvatakse, et seksuaalvahekord nendega ravib AIDSi ja tegemist on traagilise, absurdse olukorraga. meil on Malawiga majandussuhted äh, ja lisaks Cotonou kokkuleppele on meil veel ka rahvusvahelise koostöö kokkulepe ning peame kasutama ära neid kanaleid, äh, et edastada sõnumit äh, sellise, selle vähemuse kaitseks kuritegelikud rühmitused kasutavad ära ebausku ning äh, ründavad vägivaldselt äh, valbiinosid, me peame neid kaitsma. suur tänu. järgnevalt saab sõna härra Fiisas üheks minutiks, palun. suur tänu, proua juhataja. Äh, ühisresolutsiooni ettepanek, millest täna räägime, peaks saatma selge sõnumi Aafrika riikidele, kus äh, ja albiinode olukordi ja albiinode õigusi rikutakse, nende inimõigused äh, äh, on ohus, nad on füüsilise rünnaku, moonutamise, mõrva ohus ja mitte ainult Malawis, Tansaanias, Burundias, Keniinias, Mosambiigis. albiinosid diskrimineeritakse ka sotsiaalselt, nad ei äh, saa avalikke teenuseid, sealhulgas ka tervishoiuteenust ei pakuta neile kuivõrd äh, albiinode hulgas on väga suur nahakähi, äh, nahavähi esinemise tõenäosus, äh, siis tervishoiuteenustest kõrvaletõrjumine tähendab nende jaoks surmaotsust. peame võtma ennetavaid meetmeid, keskenduma teavitamisele, haridusele ning ka karistusõiguslikult saatma ründajat trellide taha. Euroopas me peame kandma hoolt selle eest, et kellegi põhiinimõigusi ei eirataks ning nende õiguste rikkujad tuuakse kohtu ette. härra Pantseri, palun üks minut. suur tänu, juhataja. Äh, albiinode äh, traagiline olukord, millest ei ole räägitud, äh, on üha kasvanud. vägivald, moonutamine ja, ja nii edasi ja nii edasi, kõik ebausu tõttu diskrimineerimine aga ja tagakiusamine jätkub ka muudel tasanditel. inimesed ei saa oma haridusi jätkata, puuetega lapsi ei aidata, nende haridustee katkestatakse, neil puudub piiratud juurdepääs tööturule ja vähem võimalusi äh, elule hiljem. seetõttu kutsume Malawi ja teiste Aafrika riikide valitsusi üles äh, kohtu ette tooma kõik need, kes on albiinode äh, vastu kuritegusid toime pannud, me ei saa jätkata, lubada sellel ebausul lokata ning et me ei saa lubada seda, et albiinad ei saa osaleda täiel määral ühiskonnaelus ja me peame avaldama survet, et asjad liiguksid õiges suunas. ja nüüd saab sõna proua äh, Vautmans, palun üheks minutiks. lugupeetud kõrge esindaja, siin Euroopas, kui sünnib laps, siis on vanemad õnnelikud, ükskõik mis on selle lapse silmade värv või juuste värv, aga on kohti maailmas nagu Malawi, kus see nii ei ole. seal öö, äh, kui sünnib laps, kellel on valged juuksed ja nii-öelda punased silmad, siis suhtutakse sellesse äärmiselt suure kahtlustusega. paljud vanemad usuvad, et see on jumala karistus ja see ebausk koos äh, hõimunõidade usuga selle kohta, et mõningad albiinode kehaosad on maagilise ravimõjuga, on toonud kaasa selle, et neid kütitakse nagu loomi ja kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal ka. Nende luud maksavad seitsekümmend viis tuhat dollarit, kas kujutate ette? see on täiesti vastuvõetamatu. Äh, täiesti vastuvõetamatu on see, et albiinasid äh, kütitakse ja tapetakse sellepärast, et nende nahavärv on teistsugune. ma loodan, et Euroopa ja kogu ülejäänud maailm ei sule selle ees silmi, ei pööra pilku ära, vaid äh, tegutseb kindlakäeliselt, kaitseb albiinasid ning annab neile võimaluse normaalsele elule. suur tänu ja äärmiselt tähtis teema see tõesti on, järgmisena saab sõna proua Sanchez-Calante. suur tänu, lugupeetud juhataja. albiinod äh, seisavad silmitsi ühe kõige äh, kohutavama äh, tagakiusamisega maailmas äh, neid mõrvatakse, neid moonutatakse, neid röövitakse äh, ja seda ebausu tõttu, äh, et albiinodel on maagiline ravivõim ja et isegi kui seksuaalvahekorda astuda nendega, siis see aitab ravida AIDSi. Neid tapetakse, nende kehaosad, kehaosade kohta arvatakse, et need toovad rikkust ja tervist ja äh, Äh, tervishoiu äh, äh, see õõnestab tervishoiuteenuseid ja, ja toob kaasa kohutava inimõiguste rikkumise, me peame avalikke teenuseid tugevdama, et sellisele olukorrale lõpp teha, iseäranis tuleb keskenduda haridusele, teavitusele, koolitusele ning korralikule tervishoiuteenusele suur tänu ja nüüd saavad sõna fraktsioonide eestkõnelejad ja Rahvapartei nimel saab sõna härra Preida. suur tänu, proua juhataja, kõigepealt tahaksin äh, tänada kõrget esindajat, kes on täna siia kohale tulnud meie arutelu kuulama ja äh, ma tahaksin öelda, et meie fraktsioon äh, on teinud ettepaneku koostada resolutsiooni ettepanek albiinode olukorra kohta Aafrikas ja mul on väga hea meel, et teised fraktsioonid seda ettepanekut toetasid ja arutelu alguses äh, lähtusime me tegelikult oma, äh, oma tegevuses äh, Amnesty Internationali raportist, mis avaldati üsna hiljuti ja mis käsitles Malawit, aga nagu ka teised kolleegid rääkisid, metsikud rünnakud, brutaalsed rünnakud albiinode Äh, on ka mujal, Tansaanias, Burundias, Keenias, Mosambiigis, Cote äh, d'Ivoire'il. kõikides nendes riikides äh, pannakse toime hirmuäratavaid kuritegusid albiinode suhtes ja me tahaksime ja just nimelt seetõttu oleme võtnud selle oma päevakorda, mul on väga hea meel, et Euroopa Parlamendi fraktsioonid olid äh, kõik ühel meelel ning jagasid ühiselt muret selle rahvarühma traagilise olukorra pärast. suur tänu, järgmine kõneleja on proua Kienge üheks minutiks. Grazie, signor presidente. Nascere uh.... suur tänu, juhataja mõningates riikides, kui sa sünnid albiinona, äh, siis äh, mõningates riikides Aafrikas tähendab see seda, et sinu elu on ohus, äh, sinu tervis on ohus ja, ja, ja seda iga päev, iga hetk. me räägime äärmiselt delikaatsest küsimusest, tegemist on inimesega, kellel puudub nahapigment ning seetõttu on nad ebainimlike tavade ohus, iga päev koheldakse neid kui häbimärgistatud. me pöördume siin Malawi valitsuse poole, aga mitte ainult Malawi valitsuse, vaid ka teiste Aafrika valitsuste poole, kus äh, selline tõrjutus aset leiab. me tahaksime kaasatuse strateegiat ning strateegiat, mis tõrjuks äh, kõrvale igasuguse diskrimineeri-, diskrimineerimise. kõiki inimesi tuleb austada selle eest, mis nad on. Nad on inimressurss ja sellisena tuleb neid austada. Neid lapsi, kellel albinism ei tohi surma mõista. suur tänu, proua Kienge, järgmisena saab sõna kolleeg James kaheks minutiks, palun. viimasel paari nädalal on Briti press äh, jällegi rääkinud intsidentidest, kus äh, religioonsed valearvamused ja posijad on elu võtnud inimestelt Malawis. isegi, ja meie poliitikad ei ole olnud tõhusad äh, hariduse, tööhõive ja sissetuleku küsimustes, mis, kui neid olukordi parandada, võiksid äh, parandada äh, kaitsetute albiinode olukorda. Euroopa Liit peaks pöörama ka äh, pilgu endasse ja lõpetama karistavad äh, tariifid, eemaldama karistavad tariifid Aafrika põllumajandustoodetele, neid, need tariifid takistavad äh, põllumajanduslikku arengut. ainult siis, kui meil on äh, areng nendes riikides, rahad hariduseks, saame me vähendada uskumusi ja usku hõimuravitsejate suhtes, see on ainus või viis, kuidas ähm, kasu saavad kogu Aafrika rahvad, mitte ainult albiinod Ühendkuningriigi Ühendatud Rahvaste Organis-, äh, Ühendatud Rahvad võtavad kindlasti ähm, juhi rolli nüüd nendes küsimustes ja Aafrika äh, vaeseid äh, tuleb aidata, seega tervet Aafrika mandrit, aitäh! suur tänu, kolleeg James ja järgmisena saab sõna härra Korvin Mikke. üheks minutiks, palun. suur tänu, proua juhataja kui ma seda raportit loen, siis mul läheb süda pahaks. sellepärast, et äh, me tervitame ja mõistame hukka ja nii edasi. täielik jura, mida te siin ajate. kui me tahame midagi ette võtta, siis tuleb midagi ette võtta. kui äh, ameeriklastel olid probleemid Aafrikas, äh, siis nad ostsid sealt maa ülesse ja lõid sellega Nigeeria ja võib-olla peaksime ka meie siis Aafrikas hakkama nüüd maad üles ostma ja loogem siis äh, endale seal äh, albiinode riik. niimoodi äh, saaksime me olukorra lahendada, sest et kogu see jutt on täielik jama. igal juhul Euroopa Liit tuleks laiali saata jumal tänatud, on siin kojas ka teisi arvamusi, härra Korvin-Mikke, järgmisena saab sõna härra Venta. suur tänu, proua juhataja, austatud kõrge esindaja. albinism on arusaamatud põhjustel Lõuna-Aafrika piirkonnas levinum kui äh, kusagil mujal maailmas albinismiga elavad inimesed elavad aga pidevas hirmus, sellepärast et neid kiusatakse taga lapsed pannakse kinniste ukse taha lihtsalt nende elu päästmiseks, aga niipea, kui nad täiskasvanuks saavad, on nende elu uuesti ohus. seitsekümmend rünnakut äh, oleme me juba sellel aastal registreerinud Malawis äh, albiinode vastu ja see tähendab seda, et äh, tegemist on tõesti tõsise ohuga selle mm, rahvaosa vastu ja tuleb äh, hoogustada tegevust kohalikul tasandil al-, albiinode inimõiguste tagamiseks. Euroopa Liit peaks olema siin seiraja rollis, seda meie äh, koostöö ja partnerlusprogrammide käigus, et lõpetada see barbaarne äh, tegutsemisviis. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Caputo üheks minutiks, palun. suur tänu, proua juhataja, Malawis tapetakse ja sandistatakse äh, albiinosid, nende kehaosi müüakse maha öö, äh, nõiakunsti eesmärkidel ja ÜRO on juba hukka mõistnud selle kohutava tegutsemisviisi, lapsi tapetakse lihtsalt sellepärast, et äh, teha nende kehaosadest talismanid endale. kaheksakümmend inimest on juba hukkunud viimastel kuudel ja rahvusvahelised uuringud on näidanud seda, et on väga palju lapsi, kes elavad täielikus kabuhirmus, olukord on jube. Euroopa Liit ja rahvusvaheline üldsus peaksid andma endast kõik, et äh, Malawi Vabariik ja teised Aafrika riigid äh, kaitseksid paremini albiinosid, tagamaks selle, et nendel on samuti õigus elule. suur tänu, härra Caputo, järgmisena saab sõna härra Epideteios, kes on ühtlasi ka Äh, viimane kõneleja enne vaba mikrofoni. suur tänu, proua juhataja. Aafrika on riik, kus rassism on levinud rohkem kui kusagil mujal ja samuti inimõiguste rikkumine. ja äh, albinismiga isikute olukord on eriti Mal-, Malawis äh, väga halb. nagu me oleme täna juba kuulnud, neid inimesi kiusatakse taga, nad satuvad vägivalla ohvriks, neid sandistatakse, neid kuritarvitatakse, neid röövitakse, neid tapetakse. ja ma olen täiesti nõus, et igasugune diskrimineerimine Äh, olgu see rassi äh, või seksuaalse sättumuse põhimine, ma mõistan hukka sellise rassistliku käitumise, mille taga on Aafrika riigid, eriti Aafrika, eriti Malawi vabariik. Ähm, ei ole vastuvõetav, et me tunnustame Aafriki, Aafrika valitsusi, kes küll kaeblevad rassismi äh, üle, kuid käituvad ise täpselt niimoodi ja ma, ma olen tõesti väga-väga mures ja võib-olla nende kümnete tuhandete pagulaste seas, kes meie piiridel on, on ka neid inimesi, kes pagevad just nimelt selliste äärmuslike nähtuste eest. aitäh, kallid kolleegid ja nüüd algab vaba mikrofoni voor ja annan kõigile sõnasoovijatele sõna ja kõigepealt härra Kelly, palun. aitäh Äh, Korvin Mikke äh, tegi üsna veidra ettepaneku, ta ütles, et Euroopa Liit tuleks hävitada ja samas see liit, mida tahab ta äh, hävitada, peaks ostma maad ja looma albiinodele elupaiga. see on tõesti väga veider ettepanek, kui vaadata probleemi, millega me silmitsi seisame, siis see tugineb eelarvamustele, nii et, et kui vabaneda eelarvamustest, saame ka probleemi lahendada kas ÜRO ei võiks korraldada Malawis suuri hariduskonverentse eh, nii, et eh, seletada inimestele, et sellised eelarvamused on alusetud, et eh, albiinod on täpselt samasugused inimesed nagu kõik teisedki. ma arvan, et see oleks üks viis, kuidas nendes riikides sellele probleemile lahendus leida. aitäh aitäh, et väljendasite teistsugust seisukohta ja nüüd saab sõna härra Maarjas, palun. aitäh, lugupeetud president. ma toetan seda res-, ühisresolutsiooni ja andsin sellele ka oma allkirja ähm,. Äh, albiinode probleem äh, on äh, tõsine väga paljudes Aafrika riikides, iseäranis äh, Malawis, mis on üks vaesemaid ja vähem arenenumaid Aafrika riike ja väga paljud inimesed selles riigis elavad allpool vaesuse piiri, kuuskümmend viis rünnakut on Malawis albiinode vastu viimasel ajal aset leidnud, paljud inimesed on tapetud Äh, paljusid on lihtsalt rünnatud, äh, sõimatud, tegemist on äh, inimõiguste rikkumisega ning Euroopa Liit peab astuma koheseid samme selleks, et kaitsta neid inimesi, kes põevad albinismi ning nendel inimestel peab olema juurdepääs haridusele, tervishoiule ja samuti õiguslik kaitse. aitäh! väga oluline on, et te kõik kõneajast kinni peaksite ja nüüd annan sõna proua Mogherinile, palun. Äh, aitäh, lugupeetud president, ma jagan äh, meie äh, kolleegi üllatust Äh, iga kord, kui inimesed räägivad, äh, millest Euroopa Liit, mida Euroopa Liit peaks tegema ja siis ütlevad, et Euroopa Liitu ei peakski olema, minu arvates äh, on see <laughs> siin ilmselge vastuolu, aga see pole ilmselt ainus vastuolu nende käitumises Ehm, ma arvan, et tegemist on tõesti väga olulise teemaga, mida me täna arutame. Malawis on viimastel kahel aastal kasvanud inimõiguste rikkumine, eriti albiinode inimõiguste rikkumine, sealhulgas ka laste õiguste rikkumine. Ehm, inimesi rünnatakse, neid röövitakse, tapetakse. Ehm, selline vägivald toob välja äh, sügavad probleemid, et albiinoseid diskrimineeritakse väga paljudes Sahara tagustes Aafrika piirkondades, mitte ainult Malawis, vaid ka Tansaanias, Mosambiigis, Burundis ja teistes riikides. kolmeteistkümnendal juunil tähistasime me rahvusvahelise albinismi teadvustamise päeva ÜRO äh, Peaassamblee otsustas sellise päeva korraldada ja see oli oluline samm äh, selleks, et inimeste teadlikkust tõstendada ja samuti on ametisse nimetatud äh, ÜRO eriekspert, kes tegeleb siis albiinode inimõigustega. meie kindlasti toetame neid teadlikkuse tõstmise kampaaniaid ning üritame ühiselt töötada ÜRO-ga äh, äh, hari, harimise ja teadlikkuse tõstmise kampaanias, mitte ainult Malawis, vaid ka teistes Aafrika riikides ning me kavatseme rakendada kõiki meetmeid selleks, et kaitsta rohkem neid inimesi, kes äh, on äh, albinismi ohvrid ja uurida kuritegusid, mis nende vastu toime pannakse. Äh, selle diskrimineerimise põhjustega tuleb tegeleda ja neile tuleb väga avalikult vastu astuda. nii et, et kutsume pisevalt Aafrika riikide üle, riike üles, riigijuhte üles Äh, tõstma teadlikkust albiinode probleemidest kogu ühiskonnas, ka perekonna tasandil ning äh, austama nende väärikust. kõikehõlmav strateegia diskrimineerimise äh, kõrvaldamiseks on vajalik, samuti on vaja hoolitseda selle eest, et neil on piisav juurdepääs tervishoiule, sotsiaalteenustele, tööhõivele ja haridusele see probleem ei puuduta ainult Malawit, nagu ma ütlesin, vaid ka paljusid teisi Aafrika piirkondi on väga oluline, et ka riigid vahetaksid parimaid kogemusi selles osas, kuidas kaitsta albiinosid ja edendada nende õigusi ja tuleks teha koostööd selleks, et ära hoida, hoida piiriüleseid kuritegusid albiinode vastu Euroopa Liit ja meie delegatsioonid tegutsevad selle nimel ja teevad koostööd valitsuste ja kodanike ühiskonnaga, et probleem lahendada. mõned inimesed usuvad, et me ei saa midagi eriti teha selleks, et eelarvamusi ja sotsiaalset äh, käitumist muuta, et eelarvamusi äh, lammutada, mina ei ole nõu äh, ma arvan, et me saame paljugi ära teha, kui me läheneme probleemidele ühiselt, üritame muuta seda, mille alusel me iga päev tegutseme, üritame, üritame kõrvaldada põhjusi, mis probleemi on tekitanud, aitäh! aitäh, lugupeetud äh, äh volinik äh, nende sõnade eest ja kolleegid, tahaksin teile teatada, et oleme saanud seitse resolutsiooni eelnõu, äh, sellega on see arutelu